Okay. I will speak in Spanish, please. ma räägin hispaania keeles, palun kasutage kõrvaklappe. Bueno, empezamos la... alustame oma koosolekuga ja kõigepealt on meil Euroopa demokraatia rahastut kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruande esitlemine ja meil on siin kohal ka Jerzy Pomjanovski, kes on selle rahastu tegevdirektor. mul on suur rõõm tervitada täna siin Välisasjade Komisjonis. Euroopa demokraatia rahastu toimib juulist kaks tuhat kolmteist ja neli aastat on see toiminud väga aktiivselt ning toetanud siis Euroopa Liitu nendel puhkudel, kui ei ole saanud Euroopa Liidu eelarvest midagi rahastada, nii et tegemist on olulise toetusega demokraatia edendamisele. nii et tegemist on Euroopa Liidu liikmesriikide ning Euroopa Liidu institutsioonide ühine jõupingutus, kuid tegemist on täiesti sõltumatu organiga, mis sõltub Belgia õigusest ja see aitab reageerida sellistes olukordades, kus Euroopa Liit ilmtingimata ei saa äh, rahastust pakkuda vastavalt meie finantsmäärusele. rahastus on rahastatud hetkel kuni kolmsada kaheksakümmend erinevat algatust, mis on erinevates geograafilistes piirkondades ja ei piirdu enam meie naaberriikidega, vaid liigub nüüd, kui juba naaberriikide na-, naaberriikidesse, nagu näiteks Sahel, Venemaa, laheriigid ja nii edasi. ning aastast, nüüd on siis ka nõukogu heaks kiitnud selle rahastu kasutamise ka Lääne-Balkani riikides käesolevast aastast. ja pikema jututa ma annaksingi sõna härra Pomjanovskile, palun. suur tänu, mul on väga hea meel et ähm, saan selle ähm, ettekandega tulla Euroopa Parlamenti, et saan siis ka äh, tutvustada teile Euroopa demokraatia rahastut ja meie jaoks on äärmiselt oluline, et meil on selline ettekande võimalus iga-aastaselt olemas, sellepärast et see võimaldab äh, meil ähm, Euroopa Parlamenti kursis hoida rahastu tegevustega ja see on äärmiselt äh, oluline olnud, nagu me näeme varasemate ettekannete najal, et me saame ka äh, paljude parlamendiliikmete toetuse meie tegevustele. nii et äh, rahastu ja Euroopa Parlamendi vaheline koostöö on ka ja toetus on ära toodud ka ähm, äh, meie strateegias, et ka üheksa parlamendiliiget on ähm, rahastu juhatajate nõukogus esindatud ja see tähendab, et äh, parlament on esindatud äh, rahastu äh, töös ähm, alaliselt ja see kajastub ka meie prioriteetides. ning see tähendab, et iga kuue kuu tagant saadakse siis ka ähm, täpne aruandlus rahastu tegevuste kohta. viimasel aastal, ähm, kaks tuhat seitseteist, me nägime ähm, kahjuks jällegi väga palju murrangulisi sündmusi demokraatia jaoks, paljud riigid olid silmitsi väga suurte väljakutsetega ning see puudutas siis ka käimasolevaid konflikte ja ka äh, keerulisi olukordi, äh, mis mõjutasid ka majanduslikku äh, ebavõrdsust. ning demokraatia ohud on endiselt veel ka Euroopa naabruspoliitikas ja see, seal on, tegutseb ka meie rahastus, see näitab, et äärmiselt oluline on rahvusvaheline koostöö. ning äh, selles ähm, kontekstis mul on väga hea meel tutvustada teile meie iga-aastast aruannet kaks tuhat seitseteist, mille äh, pealkirjaks on inimeste demokraatia püüdluste toetamine. ja ma loodan, et te saite ka selle aruande kätte ja et äh, Äh, te saate seda nii prindiversioonis, trükiversioonis kui ka siis elektroonilises versioonis kasutada. nagu pealkiri ise ütleb, et äh, me toetame inimesi, kes püüdlevad demokraatia poole, siis tõepoolest inimesed on meie töö keskmes. me toetame äh, sadu isikuid, rühmi, kellest paljud võtavad väga suuri ohte selleks, et edendada demokraatlikke väärtusi. kaks tuhat seitseteist oli Ehm, aasta, kus me konsulteerisime oma ehm, tegevuse seisukohta ja see oli neljas tegevusaasta ja nagu ma juba ütlesin, siis ehm, tegutseme aastast kaks tuhat kolmteist ja rahastu rajamise otsus võeti vastu aastal kaks tuhat üksteist ning me oleme konsulteerinud oma äh, seisukohti selleks, et ähm, olla siis usaldusväärne ja oluline demokraatia toetamise institutsioon ja viimasel aastal me toetasime rohkem kui sada kuutekümmet äh, algatust ja toetasime ka demokraatiameelseid aktiviste kahekümnes Euroopa Liidu naaberriigis. me jätkuvalt keskendume grantide äh, andmisele kõige olulisematele aktivistidele meie naabruses ja ka kaugemal Eh, mis vastaks siis eh, kohalikule kontekstile ja eh, demonstreeriks ka meie ainulaadset mandaati, annaks lisandväärtust ja täiendaks siis ka demokraatia toetamist koha peal. ning meil on ja Euroopa Liidul on olemas ka eraldi demokraatia edendamise vahendid, nii et me teeme kõik selleks, et me oleksime sellele vahendile siis täiendavad ja tagaksime seda toetust, mida teistmoodi tagada ei saa. kaks tuhat seitseteist aasta lõpus rahastu juhatajate nõukogu kinnitas ähm, ED tegevustele laienemise Lääne-Balkani riikidesse ja nüüd me oleme valmis vastama ka abitaotlustele äh, eelkõige kolmes valdkonnas kodanikuühiskond, sõltumatu meedia ja poliitaktivism ja siin keskendume eelkõige just noorte kaasamisele ning praeguse ähm, toega rahastu keskendub ähm, just lisandväärtuse tagamisele ja täiendava ähm, toetuse andmisele lisaks teistele demokraatia toetamise programmidele ning äh, sel, sellele keskendume siis ka Lääne-Balkani riikides. viimase kolme kuu jooksul mul oli võimalus juba nelja pealinna külastada Lääne-Balkani riikides ning ma jätkan nende visiitidega ning juba praegu meil on väga ähm, huvitatud energilist vastust saanud ka nendest riikidest, nii et nagu ma ütlesin, alles detsembris eelmisel aastal võeti see laienemise otsus vastu ning üldisemalt läbi oma töö me ka ähm, näeme, kuidas teadlikkus ähm, rahastu äh, kohta äh, levib, nii et me saame palju selgemaid, täpsemaid, detailsemaid äh, taotlusi. ja me ka näeme, et ähm, ähm, rahastu äh, tegevuse mõistmine ja toetus on levimas nii Brüsselis kui ka äh, liikmesriikide pealinnades ja ja see on äärmiselt oluline, et me saaksime siis toetada demokraatia programme ning et me saaksime äh, ka vabaduse töötada teisiti. kakskümmend kolm Euroopa riiki on juhatajate nõukogu liikmed ja ka Kanada on panustanud selle programmi eelarvesse ja Euroopa Komisjon iga-aastane grant tagab ka rahastu tugeva operatiivvõimekuse ja tagab ka institutsiooni stabiilsuse. aga sellegipoolest rahastu toetamine ja vahendite kogumine on äärmiselt oluline selleks, et me saaksime keskenduda ka pikas perspektiivis ähm, stabiilsusele ja keskenduda, keskenduda oma jõupingutused just äh, demokraatia meelsete aktivistide toetamiseks ja ja oluline on ka, et teie oma koduriigi pealinnades edastaksite selle äh, info ka oma äh, valitsuste liikmetele. ja aastaaruanne annab ülevaade sellest erinevast poliitilisest keskkonnast, kus me tegutseme, me tegutseme nii üleminekuriikides kui ka piirangutega riikides ja ka autoritaarsetes režiimides, konfliktiolukordadest ning see näitab ka, millised on tulemused, millised on erinevad pretsedendid ning arvestades selle äh, mitmekesisusega, kus me töötame, töötame nii Lähis-Idas kuni, kui Põhja-Aafrikas, Ähm, idapartnerluse riikides ja kaugemal, siis siin me ka, äh, siin on ka näha, kuidas me, me võtame paindlikke ebatavalisi lähenemisi ja toetame just ähm, selliseid muutvaid ähm, ideid ja inimesi, kes on sellega seotud. ning me soovime toetada ka neid aktiviste, kes muidu doonoritega äh, ühendustesse ja meil on äh, meil on ka üks ähm, äh, meil on olemas ka selline kiireloomuline mehhanism, meile oleme seda vaid ühe korra kasutanud. Äh, tavaliselt on siis ähm, äh, kaks kuni kolm nädalat läheb selle kiire menetlusega ja muidu on siis mõni kuu ähm, taotluse saamisest kuni toetuse andmise otsus langetatakse. ja tänu oma toetusele me soovime Ähm, suurendada kodanike võimekust ja tugevdada ka sõltumatuid ähm, hääli. ja osa nendest äh, nii-öelda häältest äh, ka räägivad äh, ähm, oma lugu ka aruandest ja see näitab ka väga hästi, milliste reaalsete probleemidega konkreetses kontekstis inimesed peavad tegelema ja kui, kui palju saab saavutada Ähm, sellise väikese toega meie organisatsiooni poolt ja suure toega inimeste poolt koha peal. ja kuigi kontekst ja, ja reaalsus on erinevad, siis sellegipoolest see veendumus, et aktivistid ja äh, tuge saavad organisatsioonid on ähm, olulised äh, tugeva demokraatia jaoks, siis ähm, see äh, tagamaks ka inimõiguse ja aktivistid tihtipeale ohus, nad on tihtipeale Äh, silmitsi ka äh, laimukampaaniatega selleks, et õõnestada nende tegevuste ja äh, aruandluste, näiteks on ära toodud ka Dmitri Pulaki lugu, ta on valitud ametnik Harkovi piirkondlikus nõukogus Ukrainas ja ta on ka Äh, korruptsioonivastase keskuse äh, äh, juhataja, mida toetab meie rahastu, aga paraku tema tegevus mitte kõigile ei meeldi. augustis kaks tuhat seitseteist Pulakit rünnati, ta peksti läbi teel tööle ja kurjategijaid ei ole seni veel nõutud, leitud. ja sellised juhtumid näitavad, et selliste aktivistide elu on ohus ja ja nende elu ähm, ei mõjuta mitte ähm, õigusriigi põhimõtted, vaid äh, vägivalla põhimõtted. Eh, Egiptuses me oleme näinud, kuidas ähm, olulisi inimõiguste kaitsjaid vahistatakse terroristliku rühmituse liikmena. ja samas me nägime, et need advokaadid, äh, juristid, kes on kaitsnud äh, selliseid poliitaktiviste, samuti saavad süüdistuse ja samuti vahistatakse ning see näitab, et me peame neil selliseid julgeid inimesi äh, toetama. riikides nagu Aserbaidžaan, Valgevene, Egiptus ja Venemaa, kus äh, on ähm, kodanikuühiskonna äh, aktivistidel väga vähe tegevusruumi, on rahastu jätkanud ähm, ka nende tegevuse toetamist. konfliktipiirkondades ähm, rahastu panustab sellesse, et inimesed, kes kannatavad sealt sõja ja vägivalla ja ebastabiilsuse all ei jääks tähelepanuta. näiteks Süürias rahastu jätkab äh, demokraatiameelsete rühmituste toetamist ja samuti me soovime toetada neid, kes endiselt usuvad demokraatia põhimõtetesse, õigusriigi põhimõtetesse ning peale selle rahastu toetab ka tervet rida algatusi, mida juhivad süürlased ja see on seotud siis ka kultuuri ja kodaniku ähm, ähm, ühiskonnaga, haridusprogrammidega ja see on suunatud Süüria pagulastele, kes asuvad Liibanonis. ja äh, samuti ähm, olen käinud ise Li-, eh, Liibanonis, kus mul oli võimalus kohtuda eh, paljude mm, taot-, toetuse saajatega ja nad eh, töötavad nii sõltumatu meediaplatvormides kui ka mujal. ning mm, Tripolis me leidsime organisatsiooni, mille nimi on Lamsad Boards ning nemad on rajanud sotsiaalkommuuni mm, keskuse, mis võimaldab anda noortele pagulastele äh, Äh, erinevaid äh, haridus- ja kultuuriprogramme ning tänu äh, sellele toele me loodame, et pagulased, kes, Süüria pagulased, kes on Liibanonis, saavad ikkagi võimaluse pöörduda tagasi rahumeelsesse Süüriasse ning me oleme väga palju inspiratsiooni saanud paljudelt rahastu toetajatelt, aga me oleme ka näinud, milliste äh, probleemidega Süüria aktivistid seal silmitsi on, nad, äh, nende elu on ohus ja samas on neil vaja tuge rohkem kui varem. veel üks oluline äh, valdkond, kus rah-, meie rahastu mängib väga tähtist rolli, on sõltumatu meedia. aruandes väga põhjalikult ka vaadatakse Äh, kuidas me oleme erinevaid algatusi sõltumatu meedia valdkonnas toetanud erinevates piirkondades, nii idapartnerluse riikides, Venemaal kui ka siis ähm, Aafrika riikides, Lähis-Ida riikides. ja umbes üks kolmandik ähm, toetust saanud algatustest on ähm, meediaga seotud. Äh, samuti me vaatame, millised on ressursid selleks, et erinevates valdkondades, kus ei ole doonorite poolt toetust saadud, ähm, lünkasid täita. ja samuti me oleme ähm, väga palju äh, investeerinud ka äh, innovatiivsesse töösse, mis panustab äh, siis Vene disinforma-, desinformatsiooni vastusesse võitlusesse ja hiljuti oleme siis loonud ka uue fondi ähm, kreatiivse sisu fond, Creative Content Fund, ning äh, see fond tagab ähm, grante sõltumatutele venekeelsetele äh, meediaallikatele. oluline on see, et ähm, venekeelses ähm, meedias oleks tagatud pluralistlik lähenemine teemadele ja oleme tegelenud äh, siis ka Vene propaganda äh, vastase võitlusega konkreetses piirkonnas. ning kokkuvõtteks, tõesti, tegu on väga suurte väljakutsetega, demokraatia jaoks ohud ja väljakutsed on äh, suurimad peale Teises maailmasõja lõppu. Kremli juhitud infosõda ähm, häkkimise äh, info lekitamise ja desinformatsiooniga ähm, üritab äh, näidata ähm, lääne demokraatiate ähm, puudusi, kuid samas üritavad siis oma puudusi maha vaikida. kiiret parandust ei ole ja, ja jätkuvad ähm, ja kestlikud muutused ei teki üleöö, aga oma igapäevases töös rahastul on privileeg töötada aktivistidega, kes teavad, kui erinev on elu ikkagi demokraatlikus ühiskonnas ja kes soovivad võidelda äh, demokraatlikuma korra eest ka oma koduriikides. nii et siis me peame äh, näitama ülemas suuremat solidaarsust nende inimestega, kes võitlevad demokraatiast ja, ja ma loodan, et äh, te saite tutvuda ka nende julgustavate lugudega, mis on ära toodud meie aruandes ja ootan nüüd huviga teie küsimusi, aitäh. suur aitäh, nüüd lähme arutelu juurde kõigepealt on sõna härra Tsipil, palun. suur tänu. härra esimees, härra äh, direktor, suur tänu teile selle ettekande eest mis puudutab, ähm, suur tänu teile selle ettekande eest, mis te tegite äh, aasta aruandest ja tõesti, rahastu on nüüd tegutsenud juba neli aastat ja seitse aastat möödas sellest, kui me rahastu lõime. rahastu on nüüd äh, tegutsemas, aga oluline on minu jaoks üks asi, see Poola algatus äh, sai ähm, paljude riikide toetuse, kolmkümmend kolm äh, liikmesriiki on selles fondis ja ka Kanada ning see on juba väga suur saavutus peale selle õnnestus saavutada tasakaal erinevate äh, algatuste vahel, mida on toetatud, rahastatud ja seda siis nii, ähm, seda nii siis ähm, Ida-Euroopa piirkonnas kui ka Vahemere piirkonnas, nii et viissada seitsekümmend on neid algatusi olnud ja see näitab tõesti, et tasakaal on saavutatud ka rahastatud tegevuste osas. ma sooviksin teid tänada, sellepärast et minu meelest on tegu väga hea vahendiga, mida saab ka väga kiiresti rakendada ja mis puudutab inimõiguslaste kaitset, aga ka organisatsioonide toetamist, kes tegutsevad selles valdkonnas, siis, äh, siis nende jaoks on selline kiire rahastamine äärmiselt oluline. ja me teame, et mõningatel organisatsioonidel on võimalus kasutada ka teisi Euroopa Liidu rahastuid ja see rahastu on suunatud eelkõige just kodanikuühiskonnale, sellepärast et kodanikuühiskond on see, kes vastutab ka avaliku arvamuse kuva ja kuvandi väljakujundamise eest. ning see on väga tervitatav, et te olete nii edukat tööd teinud, selle puhul soovin teid õnnitleda. mul on hea meel ka selle üle, et teie mandaati laiendati ka Lääne-Balkani riikidele see on äärmiselt oluline ka assotsieerumis- ja Euroopa Liiduga lähendamise äh, protsessi jaoks ja see on oluline ka nende Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi jaoks. aga loomulikult tuleb äh, leida vastused ka küsimustele nendes riikides, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda, sellepärast et äh, seal on väga palju veel vaja inimestele äh, selgitada, milline saab olema nende äh, elu tulevikus selle ja läbi selle integratsiooniprotsessi, nii et siin tuleb ikkagi lähtuda just alt äh, üles lähenemisest ja ka selle ähm, info levitamise töö sooviksin teid tänada. ma sooviksin teilt ka teada, ähm, mis, ähm, milline on lugu finantspanustega nende riikide poolt, kes on eh, liitunud rahastuga. ja millist, eh, millist abi üldse osutatakse ka sisulises plaanis, näiteks et eh, antakse abi ekspertide näol või ka kuidagi muu, muud moodi, et ma sooviksin teada, kuidas te realiseerite. aitäh ja nüüd kolleeg Ostrovitšus. Perdón, perdón, iba primero la señora Fotiga, discúlpeme palun kõigepealt siiski proua Fatiga. no problem, Petras <laughs> Pole äh, äh, probleemi, ma oleksin võinud ka teisena kõnelda. sooviksin teid tänada selle aastaaruande tutvustamise eest, nagu tavaliselt tutvustate seda siis iga-aastast aruannet ähm, Välisasjade komisjonis ja ma võin äh, kinnitada, et oma igapäevase töö käigus siin parlamendis äh, ma saan tõesti äh, kasu nendest ähm, ekspertteadmistest, mida EED-s on kogutud ja sooviksin tänada teid ja teie kaastöötajaid selle eest, et äh, ma saan kasutada teie ekspertteadmisi, nii et te kogute seda infot. see on olnud oluline ka minu raportite ettevalmistamise jaoks. ma, see puudutas, minu raport puudutas ka strateegilist kommunikatsiooni Euroopa Liitu ja selle liikmesriike. sooviksin teid tunnustada ka selle eest, et teie organisatsioon suudab toimida ja tegutseda väga kiiresti ja väga kiiresti muutuvas keskkonnas. et ähm, see on loomulikult seotud ka uute tööülesannetega, nagu te ütlesite, ja see, et te keskendute nüüd ka Lääne-Balkani riikidele see on ähm, vältimatult ähm, vajalik ja me toetame kõik seda äh, tegevuse laienemist, aga see on seotud ka sellega, et äh, suudate mm, kiireid muutusi jälgida ja suudate äh, leida ka uusi viise ja meetodeid tegutsemiseks ja mm, huvitav ähm, oli ka see, mida te rääkisite platvormist, ähm, mis käsitleb sõltumatut meediat, sõltumatu meedia äh, sisu. et äh, seda saaks kindlasti kasutada ka äh, teistes ähm, meie huvivaldkondades. ja siin tuleks loomulikult arvestada ka strateegilise kommunikatsiooniga, mis on suunatud Euroopa Liidu vastu minu küsimus oleks järgmine. see on seotud ähm, finantsstabiilsusega peale Brexitit. nii et äh, milline on teie seisukoht äh, selle olukorra suhtes? ma tean küll enam-vähem, milline on teie äh, seisukoht praeguse olukorra osas, aga ehk saaksite rääkida ka võimalikest tulevastest arengutest ja palun ähm, selgitage natukene rohkem ka, millised on teie laienemiskavad äh, just äh, venekeelsesse meediasse. ja milline saaks olla sellise tegevuse mõjusus, aitäh. aitäh ja nüüd kolleeg Ostrovitšus. vabandage, et enne teile sõna ei antud aitäh selle eest, et tegelikult isegi edasi lükkasite minu sõnavõtu, sellepärast et nüüd ma saan õnnitleda nii härra Jerzy Pomjanovskit kui ka Elmar Brocki. jah, ma räägin äh, sinust, ka sind on tunnustatud. et ähm, õigel ajal õiges kohas, äh, sellepärast et äh, tema juhib ka seda olulist institutsiooni turul nagu nõudluse poole peal ähm, puud-, puudust ei ole, sellepärast teie tegevused ähm, hõlmavad inimõiguste äh, kaitset, äh, meediavabadust ja nii edasi. nii et ähm, siin on veel äh, väga palju ära teha mõningates riikides eh, selleks, et vajalikke protsesse eri valdkondades ehm, käivitada ja edasi viia. nii et ehm, te olete ehm, eelisolukorras, eh, sellepärast et te väga kiiresti, paindlikult ja nõud-, vajadustele vastavalt saate tegutseda paljudes piirkondades, riikides ja ma tean, et paljud äh, kodanikuaktivistid, äh, vabaühendused ootavad sellist toetust, nii et nii et ma usun, et tänu sellisele tegevusele me näeme veel rohkem tulemusi järgnevatel aastatel ja ja mulle väga meeldib see, et te keskendusite eelkõige just äh, sellele, et mm, millised on need aktivistide isiklikud äh, lood, et äärmiselt oluline on see, et nad oleksid nähtavad, et nende hääl oleks kuulda ja et nende mm, tegevust saaksid ka mm, paljud meist tunnustada. ma olen kindel, et nende seas on ka väga palju tulevasi Sahharovi auhinna laureaate, kandidaate ja seetõttu äh, see, kui me toetame neid täna, siis äh, võib-olla need tulevased tulemused saavad olema täiesti teise kvaliteediga. Te äh, ütlesite ka, et te olete nüüd oma tegevust laiendanud ka Lääne-Balkani riikidesse, see oli vajalik ja palju edu teile äh, ja ka Türki olete oma tegevust laiendanud ja ehk saaksite natukene selgitada just Türgi osa, sellepärast et siin komisjonis me tihtipeale arutame erinevaid aspekte, mis on seotud olukorraga Türgis nii et äh, mind huvitaks äh, kuulda ka projektidest Türgis ning kas teil on ka äh, kavas ähm, laiendada kaugemale kui nendele kahekümnesse riiki, kus te praegu tegutsete ja palju edu teile siis ka tulevasteks tegevusteks! suur aitäh ja härra Messeniks, palun! Um, suur tänu, härra esimees ja ja härra Paminovski, tere tulemast meie komisjoni ka minu poolt ja kõigepealt ma sooviksin äh, alustada ilmselgest ähm, äh, ähm, väitest, et jah, tõepoolest, ähm, kui me vaatame, milline on olukord äh, praegu vabaühendustega, kodanikuühiskonna aktivistidega üle maailma, siis me näeme, et meil on tõesti vaja äh, Ehm, teie organisatsiooni veel pikka aega, mis ei ole halb uudis, et hea uudis on ka see, et te teete suurepärast tööd, see ja mis puudutab teie tegevust ehm, ja sellist ehm, paindlikku rahastamist, siis siinkohal on äärmiselt oluline ka loomulikult rahastu pool ja kõigepealt me tervitame seda, et teie tegevus laienes ka Lääne-Balkani riikides, sest tõepoolest me olime täiesti ühehäälselt nõus sellega, et see, et seda on vaja teha, on vaja tegevust laiendada ka sinna piirkonda, aga me peame tagama ka selle, et et äh, kohased äh, ressursid on olemas selleks, et äh, organisatsioonid saaksid neid ülesandeid täita. ja nüüd üks selline pooleldi küsimus, pooleldi lihtsalt kaalutlus, et meil on väga kahju sellest et väga olulised liikmesriigid endiselt ei ole panustanud Euroopa demokraatia rahastusse. ja mul on kahju ka sellest, et nendest liikmesriikidest siin kolleege kohal ei ole ning Prantsusmaa, Itaalia ja, ja Portugal, et nad oleksid saanud siis selgitada, miks nende valitsus ei ole panustanud EED-sse. sellepärast, et sest ähm, kuna eh, mina tulen nüüd eh, Ida-Euroopa liikmesriigist ja sooviksin rõhutada, et, et, et kui me soovime siin mingisuguse tasakaalu saavutada ED eh, tegevustes, siis meil oleks vaja ka rahalist panust nendelt riikidelt, kes on huvitatud nendest tegevustest konkreetsetes riikides. nii et kui te teate midagi, siis äh, palun andke selgituse, aga muidu ma oleksin loomulikult hea meelega kuulnud seda ka meie Aafeti äh, kolleegidelt ja mulle äh, väga meeldib see, et tegevusvaldkond on laiendatud nüüd ka meediale ja korruptsioonivastase võitlusesse ja tõesti, need on need teemad, mis võivad väga suuri muutusi tagada eelkõige just repressiivsetes ähm, režiimides. nii et mina julgustaksin, et äh, oma tegevust ähm, laiendaksite just ka sellistesse riikidesse, sest äh, ähm, sellistes režiimides on nendel aktivistidel äh, teie toetusest tõesti väga suur abi ja see võimaldab ka poliitiliselt motiveeritud kodanikuühiskonda üles ehitada nendes piirkondades, aga muid küsimusi me saame eraldi arutada, aga siinkohal sooviksin rõhutada, et see on äärmiselt oluline, et te olete siin ja oluline on ka see, mida te teete, aitäh. Äh, kolleeg Venda. suur aitäh, kolleeg Venda. suur tänu, ka mina sooviksin äh, tänada äh, härra saadikut ja ka tema jõupingutusi ähm, demokraatia edendamises ähm, Euroopa teistes piirkondades. see on äärmiselt oluline, et me, et me jõuame sellega ka rohujuure tasandi äh, organisatsioonideni ja ka selliste organisatsioonideni, kes muidu äh, toetust ei saa Euroopa Liidu programmidest. nii et ähm, me oleme näinud, et, et et eelmine aasta oli väga keeruline aasta demokraatia jaoks ja arvatavasti ka aasta kaks tuhat kaheksateist saab olema keeruline aasta demokraatia jaoks. ja oluline on see, et EED oma tegevusega edendab demokraatlikke väärtusi ja põhimõtteid, et üle saada probleemidest. ja nüüd, mis puudutab jätkusuutlikkust ja siis ka nende projektide ähm, nagu ähm, ähm, projektidega seotust äh, koha peal. et, et mis saab äh, nendest äh, projektidest siis, kui nad on teil teo-, toetust saanud, et kas nad suudavad ise hakkama, hakata, hakkama saada või saavad nad, on neil veel suurem võimekus saada veel mingit välistoetust? aitäh, kolleeg Harms, palun! suur tänu meiega liitumise eest ja ka mina sooviksin öelda, et ma tõesti väga tunnustan ähm, Euroopa demokraatia rahastu tegevust ja minu meelest on see üks parimaid otsuseid, mille me langetasime. ja suur tänu härra Puusakile ja kõikidele teistele, kes selle algatusega välja tulid. mina äh, sooviksin teilt äh, küsida ähm, ühe probleemi kohta, millega ma äh, tegutsen nimelt, mida mina sooviksin teada saada selles kontekstis, et kuidas Euroopa Liit peaks tegelema Vene propaganda narratiividega ja sellega seotud arengutega. koos Anna Fordigaga ühe raporti käigus me juba äh, nõustusime selles osas, et sõltumatu meedia äh, rajamine ja sõltumatu meedia võimaldamine oleks üks olulisemaid tegevusi, mida tuleks toetada. ja ma näen, et eelkõige Ida-Euroopa riikides, partnerriikides, Euronesti riikides äh, ajakirjanikud ja eriti sõltumatud ajakirjanikud on silmitsi mitte ainult poliitilise survega, vaid nad on silmitsi ka sellega, et neil on praktiliselt võimatu ähm, tegutseda, käsitledes neid teemasid, mida nad käsitlevad. Nad ähm, soovivad saada äh, toetust Euroopa Liidu või kellegi teise poolt ja nad peaksid peale seda toetuse saamist ise hakkama saama. aga minu kogemus näitab, et see on vägagi ebatõenäoline, et neil õnnestub ähm, hiljem ise hakkama saada. ma sooviksin ka teada, milline on teie äh, arvamus ja mm, me peame ikkagi vaatama, kuidas selle propagandaga tegeleda ja siinkohal minu nõuanne oleks, et me peaksime toetama kvaliteetset ajakirjandust ja toetama äh, kvaliteetset informatsioonipoliitikat ja sõltumatut meediat ja sõltumatuid ajakirjanikke. suur aitäh ja selle sõnavõtuvooru lõpuks on sõna härra Brokil. suur tänu, härra esimees. paar märkust ka minu poolt me peame arvestama sellega, et see institutsioon tegutseb alles mõni aasta ja seetõttu on siin tegu veel alles äh, ka ülesehitamistööga. aga sellegipoolest ma sooviksin selle institutsiooni töötajatele öelda, et rasketes olu-, tingimustes on nad suurepärast tööd teinud. ning äh, rõõmuga juhin ka äh, nõukogu ning see oli ka meie mõte, et siin valdkonnas tuleks midagi ära teha selleks, et äh, ära teha midagi seal, kus on keeruline äh, midagi ära teha Euroopa Komisjoni äh, ametlikke programmitoetusi kasutades, et meil on seal ikkagi piiratud mänguraam ja piir- ja ka vastavad toetuse andmise tingimused, seatavad piirangud. ja ja oluline on see, et äh, institutsioon ei tegele poliitiliste aruteludega, see ei ole selle institutsiooni eesmärk, vaid et ta just konkreetselt abistab väikeseid rühmitusi, kellel on ja rühmi, organisatsiooni ja aktiviste, kellel on probleeme nendes riikides, kus nad tegutsevad, kus nad ju tegutsevad riikides, kus praktiliselt ei ole demokraatlikku korda, ka õigusriigi põhimõtted ei ole tagatud ja seetõttu me peame olema ettevaatlikud, kui me läheme Lääne-Balkani riikidesse, et äh, me, et me ei õõnestaks senist tegevust, vaid ähm, arvestaksime kõikide nende ohtudega, mis seal kohapeal eksisteerivad. ja ma nõustun ka sellega, mida siin kolleegid juba rääkisid ähm, tasakaalust. nii et seni on meil õnnestunud äh, tasakaal äh, tagada. ja sellega viidati ka ühele ähm, väga olulisele äh, Ähm, teemale. nimelt ähm, ED saab raha liikmesriikidelt, komisjonilt ja ka teistelt riikidelt, mis ähm, ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. aga pidevalt tuleb neid äh, ressursse äh, uuesti koguda, sellepärast tegu ei ole mingi alalise toetusega ega alaliste rahaliste panustega, seda kahjuks me näeme, et Lõuna-Euroopa riigid ebaproportsionaalselt kas vähe või üldse mitte panustavad äh, rahastusse, kuigi nad on rahastu liikmed. nii et kõik liikmesriigid on Euroopa demokraatia rahastu liikmed, aga samas, mis puudutab rahalisi panuseid, siis see on vägagi tasakaalust väljas ja võib-olla siis kolleegid peaksid siin abistama rahastut, et nad ka koduriikides äh, pöörduksid oma valitsuste poole ja arutada seda küsimust, et kuidas nad saaksid rohkem ära teha selleks, et ka rahaliste panuste osas oleks ähm, tasakaal tagatud, et kui ma vaatan Vahemere piirkonna, siis oleks abi sellest, kui seal ka rohkem tegutsema ähm, asutaks, sellepärast et seal on igal juhul vajadus äh, tegutsemiseks olemas. ning seetõttu oleks, ähm, härra esimees, võib-olla vajalik, et ka meie siin komisjoni poolt arutame, et kuidas me saaksime ka Lõuna-Euroopa riikidega äh, süvitsi rohkem arutada, kuidas saame äh, rohkem ära teha Euroopa demokraatia rahastu kaudu oma naabruse poliitikate edendusse, aitäh! härra Pomjanovski, teil on võimalus sõna võtta selleks, et ähm, reageerida kommentaaridele, vastata küsimustele. suur tänu, härra esimees, suur aitäh teile kõigile kes te osalete tänases mõttevahetuses. kõigepealt ütlen kohe ära, et meil on rõõm kuulda nii palju positiivset ja seda, et meie tööd hinnatakse, nii et väga hea loomulikult, et me saame loota teie püsivale toetusele. nüüd siis ka olulised küsimused, mis on vägagi asjasse puutuvad ja mis on osa meie igapäevatööst, nii et es-, vastan küsimustele nende esitamise järjekorras. kõigepealt härra Žip, üldine toetus liikmesriikidelt ja seeläbi käsitlen ka mõningaid küsimusi, mis esitati hiljem, kuigi vastan neile täpsemalt juba hiljem. jah, tõepoolest tegelikult liikmesriigid ei panusta rahastusse mitte ainult rahaliste vahenditega, vaid äh, näiteks äh, Taani lähetas äh, nõuniku näiteks aastaks meie juurde, nii et see on siis esimene selline juhtum, aga tegelikult igapäevaselt toetatakse meid liikmesriikide saatkondade kaudu. ehk siis näiteks me saame korraldada oma kohtumised äh, saatkondades või siis toetatakse meid nendes riikides, kus meie missioonid ähm, aset leiavad. kontaktpunktiks on Euroopa Liidu äh, delegatsioonid, aga näiteks Poola, Saksamaa, Holland, Rootsi ja Norra on aidanud meid ka teistel äh, viisidel ja ka teisedki riigid, nii et nad äh, kohe reageerivad meie palvetele, kas siis pakkudes infot või siis ka äh, konkreetsete äh, abivahenditega, näiteks korraldades kiire kohtumise või siis pakkudes transpordivahendeid ja nii edasi. nii et toetus ja samuti meie tunnustamine on koha peal üks väga oluline aspekt ja me saadame alati ka koha peal tegutsevatele saatkondadele informatsiooni selle kohta, kui on mingisugust julgeolekuinfot näiteks ning samuti palume neilt diplomaatide toetust äh, kui on siin tekkinud mingisugune surve näiteks ja meil on selgeid tõendeid sellest, nii et igati oluline toetuse formaat. loomulikult rahastuse osas suudame me saavutada ehk paremaidki tulemusi, aga kui me vaatame nüüd konkreetselt rahastut, nagu härra Prokk ka ütles, ja ka paar teist kolleegi seda mainisid, nimelt on asi tasakaalust väljas, ehk siis ühelt poolt Euroopa Liidu liikmesriigid ja täpsemalt need, kes asuvad siis põhja pool ja siis need liikmesriigid, kes on veidi lõuna pool nii et äh, kui Euroopa Parlamendi saadikud läbi oma rahvusparlamentide ja otsekontaktide äh, saavad äh, mõjutada ka otsustajaid poliitilisel tasandil, siis igasugune selline tegevus on absoluutselt teretulnud, sest et meil on vaja vahendeid rohkem, sest et vaid nii saame me tagada ka paindliku toetuse äh, tulevikus ning see võimaldaks meil siis ka planeerida oma strateegiat pikemaks perioodiks kui aastaks kaheks, nii et see oleks absoluutselt vajalik rahastu edukale tegutsemisele ka tulevikus. nüüd Brexiti järgselt rahastu ohtu ei ole sattunud, me oleme saanud väga positiivseid signaale nendelt, kes olukorda on analüüsinud, äh, muuhulgas äh, ka Euroopa Komisjonilt, aga loomulikult Euroopa Liidu eelarve olukord äh, muutub keeruliseks pärast Brexitit ja igasugune Euroopa Parlamendi toetus ja teie lahked sõnad siis kindlasti ka kaitsevad meie rahastut igasugusest äh, igasugusest raskustesse sattumisest nüüd, mis puudutab Ühendkuningriigi rahalist panust konkreetselt ja tegelikult äh, ühel nõukogu kohtumisel see küsimus ka esitati, sest hiljuti sai Ühendkuningriigist äh, üks väga oluline panustaja meie eelarvesse. ja sooviti siis teada, mis saab pärast Brexitit, vastus oli väga selge see, et Ühendkuningriik lau-, eh, lahkub Euroopa Liidust, ei tähenda seda, et ta lahkuks Euroopa kontinendilt, nii et tegemist on Euroopa demokraatia rahastuga ja mitte Euroopa Liidu demokraatia rahastuga, nii et meil on ka Ühendkuningriigi valitsuse lubadus jätkata panustamist meie rahastusse. Ühendkuningriik on olnud väga aktiivne just sõltumatu meedia toetamisel idapartnerluse raames, et võidelda Vene propaganda vastu, nii et nagu öeldud, on see eh, miljonitesse toetus iga-aastaselt. proua Fotiga küsis venekeelse meedia kohta ja meie töö kohta selles valdkonnas, ehk siis eh, kas me oleme tõhusad. me ei saa ju üleöö tulemustest teada anda, näiteks juhul, kui me oleme juba kaks aastat ühe teemaga vaeva näinud, me peame tunnistama, et osad protsessid on omavahel kattunud. nimelt, kui väljapaistvad eksper-, eksperdid ähm, andsid meile millestki teada juba mitu aastat tagasi, näiteks Carnegie Moscow ähm, väljaanne siis äh, aastal kaks tuhat kümme, kus oli väga hea analüüs selle kohta, kuidas Putin äh, tasapisi haarab äh, võimust meediakanalite üle ja paljud meist jätsid selle lihtsalt kahe silma vahele. ja loomulikult, kui ma oleks seda lugenud, siis oleksime käitunud teistmoodi, aga nii see on, nii et nüüd kuidagi suuta tagasi teha selline viivitus tähendab seda, et meil on vaja väga stabiilseid ja pikaajalisi tegevusi. nüüd heaks uudiseks on see, et meil on olemas loomingulised inimesed, meil on konkreetsed ideed ja nad on olnud oma töös juba ka edukad ja me saame sellest edust ka konkreetselt teada anda. aastal kaks tuhat viisteist näiteks loodi venekeelne, venekeelse meediakeskus Prahas ja läbi selle meediakeskuse siis ähm, on ühendatud erinevad kanalid ning meie rahast on pakkunud rahastust ähm, loomingulistele äh, ideedele, väljaannetele, mis ei ole otseselt poliitilised, kuid mis vastavad oma publiku vajadustele ja soovidele hoopis paremini kui ähm, omaenda vahenditega, nii et äh, huvitavad dokumentaalfilmid, näiteks lastesaated, äh, kokandussaated ja nii edasi, mille jaoks neil tavaliselt äh, eelarvevahendeid ei ole. nii et ähm, meil on siis selline toetus neile, see kõik juba toimib ning esialgsed tulemused on vägagi paljulubavad ja kõik need meediakanalid on täheldanud ka vaatajate arvu kasvu. suur aitäh härra Ostrevitšusele, kes ütles, et nõudlusest puudu ei ole. jah, tõepoolest, me ka ise täheldame seda igapäevaselt. meile tuleb iga aasta umbes tuhat avaldust või taotlust mis me vaatame väga tähelepanelikult läbi, suhtleme partneritega ka otse ja me saame toetust pakkuda umbes kümnele protsendile. nii et loomulikult valiku tegemine on väga raske nii paljude heade äh, taotluste vahel. nüüd, äh, kuidas me toimime? me lähtume vaid kohalikest algatustest ja kohalikust nõudlusest, nii et tegemist on algatustega, mis nii ehk naa ellu viidakse, vahet ei ole, kas meie seal kedagi toetame või mitte. nii et loomulikult see tähendab, et kõik need algatused on nende inimeste enda teha, nende inimeste enda omad, kes seal kohapeal elavad. loomulikult ka jätkusuutlikkus, jah, oluline küsimus rahastul on piiratud rahalised vahendid, tegemist on meie ühesõnaga, see tähendab seda, et me ei saa rahastada ühte sama algatust mitu korda. see on lihtsalt meie toimimisviis ja sellest ka me kinni peame. ja me pakume küll võimalust toetada meie taotlejaid, kui eh, nad äkki soovivad taotleda pikaajalist abi kuskilt mujalt. nii et kui organisatsioon on juba kanda kinnitanud ning neil on võimekus taodelda edasi ja siis me näeme, et nad eh, taotlevad raha ka teistest eh, Euroopa Liidu vahenditest Saksamaal, Hollandis, Rootsis ja mujal nii et äh, siis nad saavad esialgse toetuse meilt ja jätkavad siis juba stabiilsemate pikaajalisemate programmidena, nii et meil on selliseid äh, edukaid näiteid. ja mis puudutab Türgit, siis on meil äh, seal juba mõningad projektid käimas, keskkond jah, keeruline ja tegemist on siis projektidega, mille kohta informatsiooni meie veebileheküljelt ei leia, nii et kolmkümmend protsenti projektidest, mis toetust on saanud, tegelikult meie veebileheküljel ei figureeri. nii et kui te meie veebilehte vaatate, siis ärge unustage, et sealt on puudu kolmkümmend protsenti erinevatest algatustest ja seda väga headel põhjustel jah, Tamas, vabandan, et nii otseselt pöördusin, juba aga me tunneme üksteist, nüüd jutt oli äh, vahendite kohta, eriti lõuna poolt, jah, tasakaal on paigast ära, äh, geograafiliselt siis põhja ja lõuna vahel. ja me teeme kõik, mis võimalik äh, selleks, et see tasakaal tagada, me oleme kuulnud, et mõned väidavad, et pagulaskriis on olnud nii suureks koormaks nendele lõunapoolsetele riikidele, et neil ei ole lihtsalt vahendeid selleks, et rahastusse panustada. ja ainus riik, kes on oluliselt rahastusse panustanud, on Hispaania. ja seda siis lõunapoolsetest riikidest ja hiljuti oleme saanud tagasihoidliku panuse ka Küproselt, nii et esimesed märgid äh, midagi on muutumas, aga loomulikult on veel pikk tee käia, et tagastada tasakaalustatum rahastamine. nüüd ma juba rääkisin, mis puudutab projektide eh, omaniku staatust nii-öelda ja jätkusuutlikkust ja meie loomulikult usume, et propagandavastane võitlus propaganda abil ei ole see õige tee. me usume, et suuda, et suuta vastu panna äh, Kremlini meediakanalitele, mis on toksilised, tähendab seda, et peab olema kohal, olema olemas täiesti sõltumatu äh, meedia selles riigis, nüüd loomulikult meie vastu ei tööta mitte ainult äh, propaganda ja Kremli juhitud meediakanalid, vaid ka näiteks kohalik olukord Ukrainas, kus on meediakanaleid oligarhide käes ja kus sõltumatuid meediakanaleid, eh, mis toimiksid, tegelikult ei ole ja sellepärast Euroopa Liidu liikmesriikide pikaajaline toetus sõltumatutele meediakanalitele on siin väga olulise tähtsusega, sest et siin me turul kui sellisel eh, lihtsalt toetuda ei saa ja see ei ole mitte kahe-kolmeaastane plaan, vaid pigemini kümne-viieteist aasta vaates. ja sama näeme me ka Lääne-Balkani riikides, väga palju tööd on teha, et kaitsta sõnavabadust, et kaitsta pressivabadust nendes riikides. meil on vaja teha rohkemat kui see, mida rahastu võimaldab. jah, rahastu pakub võib-olla siit kiiret ähm, rahasüsti alguses, aga pikaajalisem töö on siin absoluutselt vajalik. ning lõpetuseks suur aitäh Elmarile, suur aitäh esimehele, kes äh, paari sõnaga ka meid õnnitles siin, et me oleme nüüd viieaastaseks saanud, jah, me pingutame väga selleks, et meie asutus saaks korralikult toimida nii kiiresti kui võimalik, suur aitäh ka kõigile, kes panustasid rahastu loomisesse ja seda väga oskuslikult. lõppkokkuvõttes soovime me, et tegemist oleks pikaajaliselt püsiva rahastuga, suur aitäh! suur aitäh teile, härra Pomjanovski ning selle punkti kokkuvõtteks ütlen, et meil on ka valis-, valimiste toetamise rühm, kes seitsmendal juunil korraldab sündmuse selleks, et tähistada Euroopa demokraatia rahastu viiendat sünnipäeva. nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. arvamuste vahetus Montenegro asepeaministri ja justiitsministri Soren Pažiniga. Dear colleagues, uh, we shall now resume the head kolleegid, jätkame nüüd äh, väliskomisjoni istungit ja ma palun külalistel, kes äh, ruumist väljuvad, et nad teeksid seda vaikselt. nüüd on meil kavas mõttevahetus härra Zoran Pažiniga, kes on Montenegro asepeaminister ja justiitsminister. nii et äh, südamest tere tulemast teile, härra Pažin ja tere tulemast ka suursaadikule eh, Boran Žarkitšile ning proua Vesna Medenitsa, Montenegro ülemkohtu esinaine, tere tulemast teile samuti. Lääne-Balkani piirkond ja Montenegro liigub kiiresti edasi, saamaks Euroopa Liidu täisliikmeks. olete juba esimese strateegilise eesmärgi saavutanud, ühinedes NATO-ga eelmisel aastal vastavalt Lääne-Balkani strateegiale, vastavalt edu aruannetele Sofia tippkohtumisele ja ülemkogule juunis käesoleval aastal on kõik silmad suunatud aastale kaks tuhat kakskümmend viis. Teie riik on kindlasti siin maratonil esirinnas, äh, tulemuse, tulemuspõhisus kindlasti on väga oluline. liitumisprotsess on kvalitatiivne muutus, äh, tähtsaks tähtsad on väärtused ja mitte lihtsalt seaduste vastavusse viimine, mis oleks formaalne. see puudutab nii tulevasi liikmeid kui Euroopa Liidu ennast ja enne kui sõna võtate, tahaksin öelda, et Euroopa Parlament saadab oma delegatsiooni Montenegrosse vaatlema viieteistkümnendal aprillil toimuvaid presidendivalimisi ning äh, seda delegatsiooni juhib härra Kastaldo, meie kolleeg. härra Bažin, annan teile nüüd sõna rääkimaks väljakutsetest Montenegro ees ja tema valmisolekust liituda Euroopa Liiduga, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud äh, väliskomisjoni esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad lubage mul palun kõigepealt teid tänada Montenegro valitsuse nimel ja minu enda nimel selle eest, et meil on võimalus täna esineda väliskomisjoni ees Euroopa Parlamendis. see on minu jaoks suur au ja ma arvan ka hea võimalus tutvustada äh, saavutatud tulemusi ja ma loodan, et meil saab olema avatud arutelu, mis aitavad ka Montenegrot edasi Euroopa Liidu poole meie äh, prioriteedid on, on väga selged. liitumine NATO-ga, liitumine Euroopa Liiduga, hea naabrus su, suhted ja me oleme ka näidanud, et me oleme valmis kõiki väljakutseid vastu võtma meie ees oleval teel. tuletaksin teile meelde, et tee liitumiseni NATO-ga ei olnud sugugi mitte takistusteta. aga me suutsime vastu seista destabiliseerimise katsetele ja üks selline katse leidis aset parlamendivalimiste päeval ning äh, kohtu ning selle ürit-, selle katse vastu algatati, korraldajate vastu algatati ka kohtuasi rääkides Euroopa Liidust ja meie lähenemisest, tahaksin väljendada kõigepealt äh, tänu julgustavate ja selgete sõnumite eest, mida on saadetud Montenegrole ja kogu piirkonnale Euroopa perspektiivi osas. me teame ajakava, äh, mis on, mis on indikatiivne, kuid olulisem on sõnum, nimelt et äh, laienemispoliitika jätkub ja on endiselt elus me tervitame samuti äh, lähenemist, mille kohaselt Euroopa Liit peab endis, peab oluliseks äh, individuaalseid edusamme ja mis puudutab meie kolmandat prioriteeti välispoliitikas, äh, see tähendab siis heanaaberlikke suhteid. Montenegro jagab täielikult Euroopa väärtusi. oleme toetanud Bosnia naabreid, lahendamaks oma piirivaidlusi ning äh, sama konstruktiivne lähenemine on meil ka teiste naabritega, see puudutab kõiki küsimusi ja ei ole ka problemaatiliselt. ja selle näiteks tahaksin samuti selgitada teile olukorda rahvusvaheliste suhete instituudi loomise osas Kagu-Euroopas, mille eesmärgiks on tugevdada just heanaaberlikke suhteid selle piirkonna riikide ja rahvaste vahel. juba on alla kirjutatud, juba on kavas memorandumi allkirjastamine, see on suunatud järgmisele tippkohtumisele Euroopa Liidu vahel kaheksateistkümnendal mail Sofias. daamid ja härrad, kõige olulisemad eesmärgid Montenegro jaoks on stabiliseerimine, majanduskasv, ning täielik pühendumine Euroopa Liidu tegevuskavale. aastal kaks tuhat seitseteist meie SKT kasvas, kasvas äh, kiiremini kui neli protsenti, meie eesmärk on äh, riigivõlga viia alla kuuekümne protsendi taseme aastal kaks tuhat kakskümmend ja mis puudutab läbirääkimisi, siis Montenegro on avanud kolmkümmend läbirääkimiste peatükki siiamaani ajutiselt oleme sulgenud kolm peatükki ja täielikult oleme võtnud endale kohustuse äh, võrdluskriteeriumite saavutamisel peatükkides kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. me, meie jaoks on see aasta otsustava tähtsusega aasta, arvestades hoogu, mida vajab Montenegro ja terve regioon. nagu ütlesime, eelmisel aastal me arvame, et Montenegro on valmis avama äh, ülejäänud kolm peatükki Bulgaaria eesistumise ajal. loomulikult see sõltub väga otsuste langetamisest äh, ja selle kiirusest ning loodetavasti see, see protsess kulgeb äh, mulle, mõlemaid pooli rahuldavalt. samuti loodetavasti saame lõpetada läbirääkimised mõnedes avatud peatükkides, nagu peatükid seitse ja kümme käesoleval aastal, kui me näeme suuremat entusiasmi Euroopa Liidu poolt ja saavutame Montenegro poolt saavutusi reformide vallas, siis õnnestub meil loodetavasti avada ülejäänud peatükid ja sulgeda juba avatud peatükid. loodetavasti hoog jätkub ja ma isiklikult arvan, et see on ka võimalik. eriti tähtis on meie jaoks anda uut hoogu nendele peatükkidele, mis on õigusriigi valdkonnas, selleks, et äh, kindlaks määrata võrdluskriteeriumid peatükkides kakskümmend kolm ja kakskümmend neli ja me usume ka, et saavut-, et viime lõpule äh, eesmärkide saavutamise, kuid meil on vaja institutsioonide ja liikmesriikide toetust siinkohal. daamid ja härrad, kuna nägemused edusammude osas on erinevad, eriti mis puudutab õigusriigi peatükke. tahaksin jagada teiega mõningaid konkreetseid tulemusi ja arve ning järgnevalt olen muidugi valmis ka üksikasjalikumalt vastama teie küsimustele. me oleme rahul siiamaani saavutatud tulemustega. me oleme võidelnud organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga, eriti kõrgete ametnike seas. seda ei aruta mitte ainult Montenegro valitsus, need tulemused on ka nähtavad, on, on tehtud avaldus Euroopa Komisjoni poolt. ma tean, et, et me saa-, et miski ei takista meid ka edasisi tulemusi saavutamast praeguses raamistikus. kohtureformis oleme äh, saavutanud edu kohtusüsteemi reformimises. see algas põhiseaduste muudatustega aastal kaks tuhat kolmteist, käimas on kolmas aasta, mil me neid muudatusi rakendame. Nende seas on ühtne valikumehhanism kohtunike ja prokuröride jaoks, nende töö hindamine, tulemuspõhine edutamine ning distsiplinaarvastutuse tugevdamine. meil on selja taga aastatepikkused reformid, nende hulgas on ka ühtse kaubanduskohtu loomine, tsentraliseeritud vastutus organiseeritud kuritegevuse korruptsiooni tegude osas. kohtureform on ühe tulemusena taganud kohtumenetluste lühenemise ning all, ning menetluste viimise alla kolme aastase kestvuseni meie korruptsioonivastase võitluse amet alustas jaanuaris kaks tuhat kuusteist, sada kakskümmend seitse ametnikke on astunud tagasi selle tulemusena. ja mis puudutab äh, ametnike tulusid aastal kaks tuhat seitseteist, kõik äh, varade ja tulude deklaratsioonid vaadati läbi ning äh, rikkumisi leiti kaheksakümne kaheksal juhtumil. me teame, et et äh, prokuratuuri töö pälvib erilist tähelepanu jaanuarist kaks tuhat seitseteist. eriprokurör, eriamet, tuhat kuuskümmend seitse äh, juhtumit äh, algatati, tuhat on ka läbi vaadatud, aastal kaks tuhat seitseteist alustati uurimisi seitsmekümne kuue juriidilise ja füüs- ja samuti paljude füüsiliste isikute vastu. korruptsioonijuhtumid ja süü, vastavad süüasjad kakskümmend neli, kakskümmend kolm, kolm isikut, neile esitati süüdistust, üheksa mõisteti õigeks ja süüdistused lükati tagasi kahel juhtumil. kaks inimest mõisteti süüdi ning võitlus organiseeritud kuritegevusega eriprokuratuur algatas uurimise kuuekümne inimese vastu aastal kaks tuhat seitseteist. uurimised viidi lõpuni äh, ning süüdi mõisteti üheksateist inimest. õigeks mõisteti kakskümmend üks isikut me komis-, Euroopa Komisjon on teinud ettepanekuid eriti finantskuritegude osas. aastal kaks tuhat seitseteist finantsuurimised algatati üheksateistkümnes korruptsiooni asjas. ja mis puudutab varade konfiskeerimist, siis viimase kahe aasta jooksul eriraportööri ettepanekul Podgoritsa kõrgem kohus otsustas ajutisi meetmeid äh, rakendada kümnekonna juhtumi puhul kakssada viiskümmend tuhat äh, kontoripin-, ruutmeetrit kontoripinda olid kaasatud samuti maavaldused, tulemused ei ole äh, varade konfiskeerimise osas oleme mitmeid elamuid konfiskeerinud äh, tuhandeid äh, ruutmeetreid maad. ma ei hakkaks rohkem teie aega kuritarvitama, aga ma arvan, et oluline oleks jagada teiega selget Montenegro positsiooni, mis puudutab neljandat sammast, selleks on meedia. Montenegro valitsus austab sõltumatut meediat, sõnavabadust, objektiivset informatsiooni, mida jagatakse avalikkusega, mõistab jõuliselt hukka kõikvõimalikud sekkumised ajakirjandusvabadusse, ajakirjanike ründamisse. ma olen alati korranud, et igasugune rünnak meediale või meedia omandi vastu on rünnak demokraatia vastu. olen avatud aruteludele teiega, kui see teema teid huvitab. ja lõpetuseks, lugupeetud kolleegid, palun lubage mul väljendada usku, et Euroopa Parlamendi resolut-, resolutsioon, mille võtsite vastu sel aastal, tunnustab meie edusamme. ja sellest saab täiendav stiimul ühele kõige edukamale poliitikale Euroopa Liidus, milleks on laienemispoliitika ja tänan tähelepanu ja, ja võimaluse eest teie ees sõna võtta. olen valmis küsimustele vastama. härra asepeaminister, tänan sõnavõtu eest tundub, et te olete õigel teel ja alustame nüüd dialoogi Euroopa Parlamendi liikmetega. esimene kõneleja on härra Charles Tannock, ahveti alaline raportöör Montenegro osas, härra Tannock, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, tere tulemast, asepeaminister, me oleme kohtunud, kui ma eelmisel aastal käisin Podgoritsas ja tänan teid sõnavõtu eest on selge, et te ütlete õigeid asju ja Montenegro ka teeb õigeid asju prioriteetide osas, äh, õigusriik, kohtusüsteemi reform, uurimised, kaasa arvatud kõrgete ametnike puhul, mis on vajalik võitluses korruptsiooniga. rääkisite oma rollist äh, justiitsministrina Montenegros. ja me, äh, komisjon koostab loodetavasti aprillis oma raporti ja siis koostan ka mina oma viimase raporti Montenegro raportöörina. aga seni nähtu ja ka minu äh, visiidil nähtud Podgoritsesse olete õigel teel. olete juhtiv kandidaatriik liht-, liitumisel Euroopa Liiduga ja ma mõistan, et komisjoni president Jean-Claude Juncker käis hiljuti visiidil Lääne-Balkani riikides pärast äh, seda, kui komisjon avaldas äh, läbivaadatud strateegia, loomulikult see oli poleemikat tekitav dokument, kus äh, pakuti välja kuupäev Montenegro jaoks, mis oli varasemaks lükatud. ma näen tema, ma tean, et tal olid edukad kohtumised teie ja valitsuse liikmetega ja laiemas kontekstis, olles valitsuse liige väljaspool teie portfelli ja väljaspool teie ülesandeid justiitsministrina me muidugi vaatame aprillikuiste presidendivalimiste poole. ma saan aru, et siin on kaks kandidaati veel, kaasa arvatud endine peaminister Djukanovitš ja ma saan aru ka, et parlament äh, saata valimisvaatlemismissiooni meie poolt. Fabio Massimo Castaldo meie komisjonist. teine teema muidugi meediavabadus on muidugi äh, kohtuasjad käimas, mis on väga tähelepanuväärsed. mind huvitas kahe Vene kodaniku kohtuasi, keda süüdistati riigipöörde katses teie riigis, mis on muidugi äärmiselt äh, asjakohane, arvestades viimaseid probleeme, mis on Ühendkuningriigil Venemaa ja mõrvakatsega, mis puudutas siis äh, härra Skripalit selge on, et paralleele me siin näeme sekkumises ja mõrvakatsetes. Need on tõsised kuriteod teise riigi territooriumil ja samuti ma saan aru, et need on võimalused vangistatakse Milan Knesevitš. ma kohtusin Podgoritsas tema ja kolleegiga Äh, parlamendis, nii et nad üritasid ennast seal kaitsta. nii et kui ta peaks äh, süüdi mõistetama, siis ma eriti ei kurvasta. mis näitab, et keegi ei pääse seadusest kuritegude puhul. ja teie sõnad annavad mulle kindlust. loomulikult äh, ootan uue raporti koostamise võimalust äh, siin komisjonil ja, ja siis selle täiskotta toomist pisut hiljem, tänan väga. suur tänu, härra Tänak ja nüüd härra Peterle. tänan väga. suur tänu, härra asepeaminister, suursaadik, mul on väga hea meel, et me taas kohtume siin Brüsselis. ka minul on olnud au teie koduriiki külastada juba mitmel korral ja iga kord olin ma väga rõõmus äh, nende edusammude üle, mis seal saavutatud on. see ei ole mingi kompliment, vaid see on reaalsus ja seetõttu mind üllatab see, et, et Montenegrol on selline staatus liitumisprotsessi käigus. Te väga põhjalikult rääkisite ka erinevatest elementidest, teemadest, mis on seotud liitumisprotsessiga, seetõttu ma sellest rohkem ei räägi, nii et Montenegro teab, millised on väljakutsed ja ja Euroopa Liit samamoodi ning ma arvan, et oluline on see, et meil oleks üksmeel kahes asjas, nimelt uus strateegia Lääne-Balkani riikide kohta on toonud uue ajahetke, mida, võimaluse, mida tuleks ka kasutada. ning ähm, härra asepeaminister, oluline on ka see, et see protsess elaks ja et see ei stagneeruks, ei jääks paigale tammuma, et me ei satuks ummikusse. ning seetõttu ma olen veendunud selles, et me mõlemad soovime seda, et ka Sofia tippkohtumine annaks olulist lisandväärtust ning äh, sellega seoses äh, sooviksin väljendada ka oma rõõmu ja tunnustust ähm, vastava töörühma juhina, äh, kes tegeleb ähm, vähktõve vastase võitlusega Euroopa Liidus, et te olete välja toonud ka selle äärmiselt olulise algatuse välja, mis puudutab siis ähm, Onkoloogia Instituuti Kagu-Euroopas ja me ootame ka Montenegros siis vastavat signaali selle väga olulise projekti jaoks. ja sellega ma võingi lõpetada ning soovin Montenegrole, et te peale valimisi veelgi suurema dünaamilisusega hakkate veel edasisi edusamme saavutama, mis on olulised ka liitumisprotsessi jaoks. aitäh, härra Peterle ja nüüd kolleeg Pitsula. tänan väga. tänan, härra asepeaminister, härra suursaadik, hea meel teid näha Euroopa Parlamendis, tänan sõnavõtu eest. see sissejuhatus, ma pean ütlema, ei, ei tekitanudki konkreetseid küsimusi, pigem tahaksin jagada teiega mõtteid selles osas, milline on Montenegro praegune olukord äh, liitumisperspektiivi arvestades. ma arvan, et pole kahtlust selles osas, et Euroopa Liit praegusel kujul kannatab äh, sünkroniseerimise puudujääkide all, olgu siis tegemist väliskriisidega või sisemiste kriisidega, selline äh, sel Euroopa Liidul on vaja häid uudiseid. ta peab äh, näitama, et ta suudab lahendada suuri küsimusi ja kriise meie kontinendil, nagu oleme olnud suutelised seda tegema ka minevikus. ma arvan, et Brüssel peab äh, kinni pidama oma kohustustest. Montenegro peab kasutama võimalusi mis on tema ees ja andma meile ka need argumendid, mida meie saame kasutada laienemise toetamiseks. ei saa lubada, et Balkani riigid taas muutuksid alaks, kus Euroopa poliitikad tekitavad muresid. Euroopa Liit kindlasti ei soovi, et kasvaksid pinged meie mandri kagu osas Montenegro ees ei ole samasugused takistused läbirääkimistel Brüsseliga, kui on näiteks teistel Lääne-Balkani riikidel. võin seda öelda tuginedes omaenda kogemustele, sest äh, mina juhin Euroopa Parlamendi delegatsiooni, mis tegeleb äh, Bosnia-Hertsegoviina ja Kosovoga arendatavate suhetega. kuivõrd me toetume tulemustele tuginevale hindamisele, siis äh, tulemused on igati selged. ja minu küsimused teile. Te vist juba rääkisite sellest, aga võib-olla saaksite veel täpsustada ja, ja mõtlen ka siin Horvaatia kogemusele. väga polariseerunud suhted poliitilisel areenil Montenegros ja, ja erakonnad, kas see ei võiks äh, olla takistavaks faktoriks, seda enam, et Montenegro parlament on just see koht, kus äh, peaks vastu võtma terve, terve hulga olulisi seadusi selleks, et liitumine võiks teoks saada. Äh, Montene-, tulen valimisvaatlusmissioonile Euroopa Parlamendi delegatsiooni liikmena eelseisvatel valimistel. kuidas hindate Montenegro võimalusi tulla välja olukorrast, kus on oht, et, et arengut blokeeritakse mitte sellepärast, et läbirääkimised hilinevad, vaid just sisepoliitiliste konfliktide osas? Thank you uh,, Mr Mazerich. suur tänu, härra Mazerich. Thank you, Chair uh, tänan, esimees, äh, ekstsellents, asepeaminister. Ähm, ka mina tervitan teid meie koosolekul väliskomisjonis. minu fraktsioon on alati toetanud laienemist, eriti mis puudutab Lääne-Balkani riike. me oleme alati uskunud ka minevikus, et äh, kaks tuhat kolmteist oli Niigis äh, võetud otsusest oleks pidanud kinni pidama ja me tervitame tagasipöördumist äh, vanade poliitikate juurde uue strateegiaga Euroopa Komisjoni poolt. on põhjust optimismiks, kuid samal ajal me teame, et kahju on tehtud ja tegemist on kahesuunalise tänavaga. Euroopa Liidu pool ja kandidaatriikide pool peavad seda tööd ühiselt tegema ja siinkohal tahaksin mainida kahte asja, mis minu fraktsiooni jaoks on eriti murettekitavad. Need mõlemad on olulised hea valitsemise ja Euroopa Liidu väärtuste kontekstis. tunnustame kõiki teie edusamme, kuid me tahaksime, kui võimalik, näha edusamme ka avalikkuse teavitamise osas. muret teevad mõningad küsimused, mis puudutavad avalikke hankeid näiteks suuri infrastruktuuriprojekte ja rohelised muidugi on alati huvitatud ehitusprojektidest äh, looduskaitsealadel, sellised nagu, nagu hüdroelektrijaamad, tammid. Äh, rohkem avatust, rohkem avalikkuse informeerimist oleks äh, tervitatav. ja teiseks tervitan vägagi, et et te avasite võimaluse rääkida teemadest, mis on seotud meediavabadusega. me teame, et Montenegro valitsus äh, on võtnud endale kohustuse kaitsta meediavabadust, me oleme täielikult teadlikud sellest, aga siiski teeb meile, teevad meile muret rünnakud, surve avaldamine, ajakirjanike ähvardamine, kaasa arvatud füüsilised rünnakud ja ähvardused. justiitsministrina võib-olla on teil siin pisut mõjuvõimu selleks, et Doško Ivanovitši kohtuasi lõpule viia. see on kestnud neliteist aastat ja see on äh, isegi regionaal, regiooni mõistes juba väga pikk aeg. meile teeb äh, äh, ajakirjanik Martinovitši juhtum ja laimu teemad. me tahaksime et kommenteeriksite, kui võimalik, neid juhtumeid, aitäh. Mr Castaldo. härra Castaldo. tänan väga. tänan tulemast, härra asepeaminister. tänan selle väga huvitava sõnavõtu eest, kus teete kokkuvõtteid tehtud jõupingutustest Montenegro poolt härra Tännok, kes tunneb väga hästi teie riiki, ütles, rääkis teie koduriigist, mul on väga hea meel, et Bulgaaria eesistumine tegeleb Lääne-Balkani riikidega. ma kuulasin äh, milliseid edusamme olete justiitsvallas teinud võitlus organiseeritud kuritegevusega, korruptsiooniga? ma olen käinud Montenegros eelmisel aastal, käisin seminaril avaliku teenistuse õppeasutuses koos kolleegidega Euroopa Parlamendist ja ka kohal olid ka delegatsioonid teistest Lääne-Balkani riikidest, kes on kandidaatriigid. siin äh, kordaksin üles, üle kolleegide julgustavaid sõnu. peatselt avate läbirääkimiste peatükid, loodetavasti sulgete need, mis on praegu veel avatud. ja te saate olla tõesti stiimuliks ka teistele riikidele, julgustada neid samu samme astuma, mida teie aga äh, paljudest teemadest on juba räägitud, aga mina tahaksin äh, puudutada ühte teemat, mis on ka Euroopa Liidus, selleks on välisvõitlejate tagasipöördumine Lähis-Idast, eriti Süüriast. me teame, et see pidev, et see mõjutab ka Lääne-Balkani riike. millised arvud täpselt on, Montenegro puhul ma ei tea aga selgelt on see oht, arvestades terrorirünnakuid ning on äh, võimalus, et kasvab radikalism ja äärmuslus. see muudab riigi olukorra ohtlikumaks. see on asi, mis ka meil, meil Euroopas on äh, tuntud. nüüd erimeetmed, mida olete rakendanud, kas olete öö, ähm, kõvadele meetmetele keskendunud kriminaalõiguse vallas või üritate pigem mõelda rehabiliteerimisele tagasipöördunud võitlejate puhul, nende taasühiskonda viimisele, kuidas te näete seda olukorda Montenegro pinnal ja julgustan teid lõpetuseks jätkama sellel teel, millest olete juba suure osa maha käinud ja me loodame, et opositsioon lõpetab parlamendi boikoteerimise ja ühineb taas teiega, sest see tuleb kõigile kasuks reformide läbiviimisel, mida on vaja. loodetavasti pead, peatselt ühinete meiega Euroopa perest, tänan. Madam Petir. proua Petir. tänan väga. härra minister jaanuari lõpus meedia avaldas inimõiguste juhtumis, juhtumi, see puudutas Horvaate Montenegros ilma Horvaadi ametivõimude nõusolekuta. Montenegro ametivõimud algatasid Bogakotoska viimise UNESCO nimekirja, jättes kõrvale asjaolu, et tegemist on Horvaadi pärandiga. see on seotud katoliik, Boka Kotoska katoliikliku traditsiooniga. kõik need asjad jäeti kandidatuuri hindamisel täielikult välja, Horvaatia osapoolega ei konsulteeritud kuivõrd tegemist on äh, Montenegro kui kandidaatriigiga ja kuivõrd see ei ole mitte ainus äh, juhtum, kus vähemuste õigusi, antud juhul Horvaadi vähemuste õigusi rikutakse, tahaksin teada, härra asepeaminister, kas äh, Montenegro kavandab algatada Horvaatiaga ühismenetlust Puka Kotovska kandmisel UNESCO nimekirja ja kas te kavatsete vähemuse suhtes muuta suhtumist. suur tänu, kas on veel kolleege, kes sooviksid sõna, härra Postinaar? suur tänu, esimees, härra minister. eelmisel aastal ebaõnnestus riigipöörde katse, selle korraldasid erinevatesse riikidesse ja mitteriiklik, kes organisatsioonidesse kuuluvad isikud. muidugi me ei taha, et te nüüd avaldaksite salastatud infot, aga kas te teate täna, mida teate täna rohkem võrreldes varasema informatsiooniga ja milline on põhjus selle terrorirünnaku taga? ja teiseks, kuidas näeb Montenegro täna Euroopa Liidu väliseid tegijaid, kes üritavad äh, sekkuda ja olla kaasatud Lääne-Balkanil, mis on teie nõuanne Euroopa Liidule selleks, et ohtusid vähendada, tänan? Äh, nii et lihtsad küsimused härra peaministrile, teil on sõna, härra Pažin. prije svega imam potrebu da se zahvalim. suur tänu kõigepealt sooviksin tänada kõiki austatud parlamendiliikmeid, kes on huvitatud Montenegro edusammudest ja näitasid üles ka oma küsimustega huvi selle vastu, kuidas Montenegro edeneb teel Euroopa Liidu liikmelisuse poole. ja vastaksin nüüd mõningatele esitatud küsimustele härra Tänak, mul on väga kahju kuulda, et tegu on teie viimase raportiga Montenegro teemal, sellepärast et te olete teinud oma tööd väga professionaalselt, väga objektiivselt ja selline on Montenegro kodanike ähm, arvamus ja kasutan siin võimalust ja avaldan teile tunnustust nende nimel ning äh, pikaajalise parlamendi liikmena te tõite välja, et on Montenegrol ka kohustusi seoses Euroopa Liiduga liitumisega ning äh, mõningad aspektid on vastuolulised, aga sellegipoolest me sooviks tegeleda nende vastuoluliste aspektidega, sellepärast et äh, meie võetud kohustused seoses ähm, Euroopa Liiduga liitumisega on ähm, ähm, täielikud, see puudutab siis ka kohustusi, mis on võetud institutsioonide ees ja see puudutab ka kohustusi, mis me võt-, oleme võtnud kodanike ees, sellepärast et äh, lõimumine ju puudutab kõiki äh, inimesi meie ühiskonnas mitte ainult riiki ja meie sooviksime edendada just oma reformide kvaliteeti. sest ähm, oluline on, et me saaksime Euroopa Liidu oluliseks partneriks ka selles osas ja loomulikult äh, meie oleme silmitsi paljude väljakutsetega ja vastame nendele väljakutsetele äh, demokraatliku küpsusega, mida siis kindlasti ka teie kui Euroopa Liidu poolsed partnerid saate tunnustada. nagu öeldud, meil tulevad presidendivalimised aprilli keskel ning äh, sellele järgnevalt tulevad parlamendivalimised kaheteistkümnes piirkonnas selliselt ähm, tugevdatakse ka demokraatiat. ning need valimised annavad kindlasti vastuse paljudele ähm, praegu veel ähm, lahtistele küsimustele, mis eksisteerivad endiselt veel Montenegro poliitilises keskkonnas. loomulikult jääb Montenegro ka konkreetsete spetsiifiliste võimude huvikeskusesse, kes ei ole võib-olla päris rahul sellega, et Montenegro on lõimunud NATO-ga, kavatseb äh, liituda Euroopa Liiduga. aga äh, Montenegro tee Euro-Atlandi integratsiooniprotsessis ei ole kujundatud selliseks, et see peaks kuidagi kedagi ähm, ähm, kahjustama, me ei soovi kedagi sellega rünnata ega kahjustada, vaid eh, see peaks tugevdama meie ühiskonda tervikuna. ja kui me räägime nüüd nendest eh, väljakutsetest, millega me peame tegelema, siis me eh, oleme nendega hakkama saanud lähtudes demokraatlikust, demokraatlikest lahendustest ja ka justiitsasutused leiavad äh, vastused probleemidele, sellepärast et praegu käivad ka kohtumenetlused seoses äh, terroristlike rünnakutega, seoses ähm, ka erinevate kuritegudega. ja härra Peterle suur tänu ka selle eest, et teie kiitsite meie äh, edusamme. meil on väga hea meel teada, et see julgustus tuleb meie sõbralikult naaberriigilt Sloveenialt nagu te juba kuulsite, siis sel aastal me kavatseme ehm, avada ka ülejäänud ehm, peatükid ehm, Euroopa Liiduga ja kavatseme ka mõningad peatükid sulgeda. ning läbirääkimised peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli aastat on äärmiselt oluliste teemadega seotud, see puudutab siis korruptsioonivastast võitlust näiteks, mis on üheks ähm, sambaks, üheks kõige olulisemaks teemaks, mis on seotud ähm, Montenegro Euroopa Liiduga liitumisel. korruptsioonivastast võitlust viime läbi väga vastutustundlikult, väga küpselt loomulikult mõningaid asju saaks parandada, aga ma arvan, et te nõustute minuga, kui ma ütlen, et ähm, kui rajatakse institutsioone, siis tuleb neile anda ka aega tulemuste saavutamiseks. ja ma võin äh, kinnitada, et lähiperioodil ka tulemused saavutatakse. suur tänu ka selle eest, et te tunnustasite meie äh, jõupingutusi, mis on seotud äh, piirkondliku Ähm, lähenemisega erinevatele tehnoloogiatele ja kindlasti arutame ka neid teemasid ähm, Sofias aset leidval tippkohtumisel. aitäh, härra Peeterle, teile selle eest, et ähm, rääkisite ka Montenegro välispoliitikast ja Montenegro Euroopa Liidu vahelistest suhetest meie igal juhul soovime Montenegro poolt panustada Euroopa Liidu stabiilsusesse ja seega ähm, me usume, et Montenegro liikmelisus panustab ka Euroopa Liidu stabiilsusesse. ja me ei äh, sooviks sattuda olukorda, kus äh, võiks öelda, et Montenegro panustab pigem Euroopa äh, ebastabiilsusesse. nii et suur tänu ka teie tunnustavate äh, sõnade eest Montenegro välispoliitikas. tegu on ka väga olulise poliitilise kapitaliga, sest nii-öelda mm, tumedatel üheksakümnendatel mm, Balkani sõja ajal rahvustevahelisi konflikte Montenegros äh, ei olnud ja meil õnnestus ka rahu säilitada oma piirkonnas. ning tänu sellele on meil ka väga head naabrussuhted kõikide oma naaberriikidega ja tänu sellele meil on õnnestunud ka öö, ähm, oma probleemid lahendada Lääne-Balkani riikidel on üldiselt ambitsioon saada Euroopa Liidu liikmesriigiks ja ma olen kuulnud härra Haanilt, härra Junckerilt, et ähm, küsimused, mis on veel ähm, lahtised, et need tuleks lahendada. Te ähm, rääkisite ka sellest, millised on äh, suhted erinevate Montenegro äh, parteide vahel ja see on äh, seotud ka poliitilise dialoogi õõnestamisega eelmisel aastal või mõningate parteide poolt parlamendis ja see on seotud ka konkreetse retoorikaga, mis tuleb ühelt Ähm, poliitiliselt parteilt, kes oli otseselt vastu sellele, et Montenegro äh, liituks Euro-Atlandi äh, integratsiooniprotsessiga. aga oluline on ikkagi see, et kodanikud annaksid vastuse kõikidele nende dilemmadele. ja seda valimiste kaudu, nii et peatselt meil tulevad presidendivalimised ning peale presidendivalimisi järgnevad ähm, valimised äh, kaheteistkümnes kohalikus omavalitsuses ning seejärel on selge, milline on meie rahva soov, nii et Vox Populi, Vox Dei ja siis saab ka selgeks, millised äh, kohustused me peame võtma ning kõik ähm, poliitilise stseeni osalised, kõik ähm, poliitilised parteid äh, esindavad siiski ühte huvi, see on ähm, Montenegro edusammud äh, majandus- kui ka poliitvaldkonnas. ja härra Mesmeris mainis ka ühte väga olulist äh, aspekti ja see on üks kõige olulisemaid demokraatia äh, tunnuseid, nimelt ähm, vaba juurdepääs infole. ja väga huvitav on vaadata ja näha, kuidas ähm, see õigus on äh, hakanud ähm, levima, kasvama Euroopas. ja ma olen veendunud, et äh, see on osa meedia ja äh, arvamusvabadusest sellepärast et ainult need kodanikud, kellel on juurdepääs infole, nemad saavad vabalt oma seisukohti ja arvamusi väljendada. aga mm, huvipakkuv on see, et mm, Strasbourgi inimõiguste kohus on kõhelnud pikka aega ähm, langetama otsust infole vaba juurdepääsu osas ja on õige, et Euroopa Inimõiguste Kohus tunnustas seda õigust äh, põhiinimõigusena. sest oluline on, et kodanikel oleks juurdepääs infole. näiteks äh, infole, mis puudutab äh, suurtaristuprojekte, samuti mis puudutab keskkonnaga seotud küsimusi, inimestel peab olema juurdepääs sellele infole ja Montenegros me oleme teadlikud sellest, Äh, selle õiguse olulisusest äh, ning äh, seetõttu meil on tagatud ka arvamusvabaduse juurdepääs infole. demokraatlikus ühiskonnas on see juurdepääs infole seotud ka meediavabadusega ning iga rünnak meedia vastu, hirmutamine, nii nagu te mainisite, või siis ka mm, rünnakud ajakirjanike vastu või meediavarade vastu, on samaaegselt ka rünnak demokraatia vastu. ja ma soovin teid teavitada ka sellest, et Montenegro valitsus äh, lõi komisjoni, komisjoni, kuhu kuuluvad äh, meediaesindajad ja ajakirjanikud. selle komisjoni eesmärgiks on uurida riigiasutuste käitumist ähm, meediavabaduse valdkonnas ning me oleme siin juba edusamme saavutanud, sellepärast et me oleme arvestanud kõikide nende soovitustega, millega komisjon välja tuli. nii et valitsus võttis vastu kõik välja pakutud soovitused ning ka äh, avalikkuses on julgustanud äh, komisjoni oma tööd jätkama, eraldanud komisjonile ka vajalikud äh, vahendid selleks, et nad saaksid oma tööga jätkata. ning me ütleme, et prokuratuur ja politsei ning ka teised riigiasutused, mis on siinkohal asjasse puutuvad annavad ka meile omapoolset tagasisidet äh, selles osas, mis puudutab ähm, komisjoni soovitusi ja valitsuse tegevust arvamusvabaduse, meediavabaduse osas. ja kui me räägime uurimistest, äh, siis ähm, see on, see on seotud ka ühe väga keerulise juhtumiga, mis puudutab Duško Juhanovitši ähm, ähm, kohtuasju. ja mm, selle julma mm, mm, mõrva osas on kohtu-uurimisega alustatud ning ähm, arvestades sellega, et ähm, Bulgaaria on eesistujariigina ähm, on Ähm, ka keskendunud sellele teemale seoses Euroopa Liidu laienemisega Lääne-Balkani riikidesse või siis nagu meie eelistame öelda ka Kagu-Euroopasse, et äh, meil on väga hea meel, et eesistuja on võtnud sellise seisukoha. Te rääkisite ka välisvõitlejatest välisvõitlejates, kes äh, pöörduvad tagasi Lähis-Idast ja küsisite, kuidas me selle probleemiga tegeleme. me oleme veendunud, et äh, selle, et äh, see probleem tuleb lahendada, lähenedes sellele mitmemõõtmeliselt, sellepärast et siin ei saa lähtuda ainult karistusõiguse alusel ja meie näeme välisvõitlejaid kui kriminaalkurjategijaid, aga samas meil on siin vaja lähtuda ka nii-öelda pehmest õigusest, see puudutab ennetamist, koostööd äh, riigi ja äh, usuliste kogukondade vahel selleks, et ennetada ähm, ka uuesti äh, radik-, isikute radikaliseerumist. oluline on ka koostöö välisriikidega sellepärast et tegu ei ole siseriikliku probleemiga, vaid tegu on probleemiga, mis puudutab meid kõiki. ja see tähendab, et meil peab olema siinkohal tagatud interaktiivne lähenemine, et tulemusi saavutada. Õnneks seni Montenegro ei ole näinud, et see oleks väga Ähm, suureks probleemiks muutunud, meil on see seni olnud tegu vaid kahe välisvõitlejaga, aga oluline on siin ikkagi lähtuda ka ennetavatest meetmetest, sellepärast et äh, me teame, et repressioon on ainult reaktsioon ja vahetevahel ähm, repressioon võib olla loomulikult ka ennetavam, ähm, ennetavat viisi kolleeg Petir rääkis ähm, Horvaatia rahvusvähemusest. ja nende õiguste rikkumisest ning ma päris ei saa nõustuda sellega, mida te ütlesite, sellepärast et Horvaatia kogukonna liikmed ähm, on vägagi tunnustatud ja neid austatakse Horvaatia äh, vähemus on esindatud ka parlamendis. ja ma arvan, et see ei oleks nii, kui selle kogukonna liikmed äh, tunneksid, et nad oleksid kuidagi ohustatud või ohus Montenegros. seetõttu meie jaoks on oluline, et kõikide rahvusvähemuste äh, liikmed saaksid hästi Montenegros elada, sellepärast Montenegro ei ole rahvusriik, see on kodanike riik. ja mis puudutab Bukanevichi eh, staatust, et UNESCO peaks seda kultuuripärandina tunnustama see on selline algatus, mis peaks kõiki Montenegro kodanikke ühendama, eriti neid, kes on otseselt seotud Bogaga, ehk siis see puudutab otseselt Horvaatia rahvusvähemust. aga ma sooviksin öelda, et vastavalt meie põhiseadusele on eh, iga ähm, kultuuripärand äh, Montenegros selline, mis äh, kuulub ähm, kõigile, mitte ainult ühele konkreetsele kogukonnale, nii et äh, sooviksin veel kord öelda, et Montenegro on kodanike riik. kui vaadata põhiseadust, kui vaadata selle piirkonna riikide põhiseadusi, siis te näete, et põhiseadustes räägitakse nende riikide rahvusest, aga Montenegro on kodanike riik, mitte rahvusriik. ja loomulikult ma nõustun teiega, et ähm, selle algatusega peaks välja tulema Montenegro ise ja me räägime sellest algatusest ka Horvaatia rahvusvähemusega Montenegros ja läbirääkimised juba käivad selles osas ka äh, Horva-, ka Horvaatia kultuuriministriga ja samuti ka Horvaatia välisministeeriumiga vastavasisulised kõnelused käivad. ja lõpetuseks äh, härra Bolsonaro küsis põhjuste konteksti kohta, mis on Äh, siis äh, seotud äh, selle mm, riigipöördekatsega. ma olen alati ettevaatlik, rääkides käimasolevatest ähm, kohtumenetlustest. sellepärast, et need on ikkagi õigusasutused, kes peaksid siin vastuseid andma, aga meil ähm, valitsuses ei ole kahtlustki selles, et ähm, et tegu oli välisjõudude sekkumisega ja selle põhjuseks oli siis vältida, et Montenegro saaks NATO liikmeks, sellepärast et see konkreetne osapool nägi, et selline liitumine rikuks nende huvisid, aga asi oli hoopis teistmoodi, sellepärast et loomulikult Montenegro jaoks on olulised ka teiste huvid, aga mitte keegi ei otsusta Montenegro kodanike asemel meie tulevikule. suur tänu, härra aseesimees peaminister, suur tänu selle väga avatud arutelu eest ja ootame huviga tulevast koostööd teiega. meil tuleb nüüd kaheminutiline lühike paus ja härra volinik Haan on juba kohal ning järgmine päevakorrapunkt käsitlebki eh, siis vestlust eh, volinik härra Haaniga.